Äh, nõus on seetõttu tahaksin rahvapartei nimel öelda et äh, me võime küll selle lahingu kaotada aga ma ei usu et me oleksime kaotanud terve sõja suur aitäh kallis kolleeg siinkohal tahaksin ette lugeda järgmise teate üheksandal märtsil esmaspäeval esitas väliskomisjon resolutsiooni ettepaneku äh, Sri Lanka teemal, kuivõrd see olukord seal on väga keeruline ja väliskomisjon soovib seda küsimust käsitleda kiireloomulise küsimusena. Äh, kui äh, seda on võimalik päevakorda lülitada, kui enne, homme enne kella kahtteist on äh, vähemalt enne kella kahtteist on sellele äh, kiireloomulise küsimuse päevakorda võtmisele toetust avaldatud. aga nüüd me tuleme meie arutelu juurde tagasi. palun äh, proua Tikau sotsialistlikust fraktsiooni nimel. härra president, härra volinik, kõigepealt tahaksin õnnitleda